roll. suur tänu veel kord raportöörile ja ootan suure huviga edasist koostööd teiega, et nende eesmärkide, et nende eesmärkideni jõuda. suur tänu! hääletus selle raporti osas toimub homme. täna õhtul on meil veel härra Kotsolino raport pettusevastase võitluse kohta. palun, teil on sõna, härra raportöör. suur tänu, härra president. hetkel, kui Lissaboni leping muudab Euroopa rolli järjest olulisemaks, eh, Euroopa mõjutab igapäevaelu eh, kodanike jaoks järjest rohkem, on pettusevastane võitlus väga tähtis eh, minu raport on tegelikult ühisjõupingutuste tulemusel sündinud. toetusime kahe tuhande kaheksanda aasta kontrollikoja raportile, millest nähtub, et peetuste finantsmõju Euroopas on vähenenud, aga otsekulutustes ning laienemiseelsete kulutuste puhul ei ole vähenemist siiski toimunud raport, raportist ei ole siiski äh, päris selge, mm, kus on olukord juba kontrolli all, kus on vaja kiirelt reageerida. meie oma raportis nõuame, et liikmesriigid äh, peavad vastutustundlikumalt äh, informatsiooni jagama, pettusi avastama kiiremini, vältima raiskamist, liigseid kulutusi samuti tegime uusi ettepanekuid uute töömeetodite kohta selleks, et Euroopa Liidu meetmed oleksid tõhusamad liikmesriikides. meil on palju paremat juhtimis- ja haldamisstrateegiat vaja selleks, et tõsta projektide kvaliteeti ning kokkuvõttes parandada kodanike elukvaliteeti. Euroopa Parlament peaks teatud prioriteete rõhutama, näiteks Olav peaks kahtekümmend, kahekümne seitsme liikmesriigi igaühe olukorda analüüsima, eh, analüüsima nende Euroopa Liidu vahendite kasutamist, eh, töötama välja töö, teekaardid iga liikmesriigi jaoks eh, ning samuti tuleb auditite ning kontrollide kvaliteeti tõsta. meil peab olema välja töötatud ka äh, regulatiivse lihtsustamise programm, eriti struktuurifondide vahendite kasutamiseks. finantskuriteod, pettus ava-, avalike hangete puhul äh, peab samuti meie tähelepanu alla jääma. sel aastal on juba Euroopa Komisjoni abiga teatud edasiminek saavutatud, on tehtud ettepanekud, mis puudutavad selle valdkonna põhiprobleeme samuti tuleb midagi ette võtta maksuparadiisidega. käesolev raport annab võimaluse Euroopa Liidu vahendite kasutamisel läbipaistvust suurendada ja lõpuks Olafist. me peame tagama Euro-, Olafi tegevuse sõltumatuse, liikmesriigid peavad Olafiga koostööd tegema ning me peame tagama ka selle, et Olafil on piisavalt kvalifitseeritud personali me oleme rääkinud äh, ka ühtsest avaliku hanke süsteemist Euroopas. me soovime palju suuremat läbipaistvust Euroopa Liidu äh, fondide kasutamisel ühtekuuluvusfond, arengufond, tõukefondid, äh, kõiki neid tuleb kasu-, nende vahendeid tuleb kasutada tõhusalt vältides moonutusi Euroopa Liidu eelarves. finantsjuhtimise efektiivsus ja läbipaistvus on väga olulised. kui neid jõupingutusi eh, teha, siis peavad kõik institutsioonid koos tegutsema selleks, et luua ühtsem, tugevam Euroopa Liit, kes vastaks meie kodanike vajadustele. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon, palun. Thank you, chairman. proua Makovi. I would like to start by express- mina olen Rahvapartei vareraportöör ja ma tahaksin seetõttu tänada raportööri ennast ja teisi kolleege teistest fraktsioonidest suurepärase koostööst me pöörasime eriti tähelepanu läbipaistvuse suurendamisele ja avalike hankereeglite parandamisele, sest see on kõige haavatavam valdkond korruptsiooni valdkonnas. ka Euroopa Liidu fondidest kasusaajad liikmesriikides avaldatakse ühisel veebileheküljel. samuti tuleb panna paika ühtsed kvalifikatsioonid ja nende vastastikune tunnustamine, et reeglite rikkujad teistes riikides enam hankeid teha ei saaks. samuti tuleb karistada liikmesriike, kes ei ole astunud samme pärast Olafi teateid Äh, ja see, selliseid juhte on seitsekümmend kolm protsenti Olafi äh, äh rikkumisjuhtudest. samuti tuleb astuda samme äh, äh, ettevõtetega, kes äh,, kelle fondid tegelikult asuvad maksuparadiidides samuti tuleb rõhutada, et vastastikune, see, vastastikused sidemed on kõige tähtsamad tõhususe tagamiseks. nüüd härra Kelly suur tänu. ei ole vist liialdus öelda, et praegune majanduskriis tulenes moraalsest kriisist, kus äh, ah-, ahnus jäi peale lahkusele ja, ja ka solidaarsusele. ja kui me ei jõua tagasi aususe äh, ja lahkuse ja solidaarsuse juurde oma valitsuste tegemistes, ei suuda me probleeme lahendada, ma nõustun täiesti kõikide jõupingutustega võitlemaks pettuste vastu, ma näen ka Iirimaal probleeme, kus inimesed said sotsiaaltoetusi nii igal nädalal nii Iiri Vabariigis, Põhja-Iirimaal kui Inglismaal, reisides ühest kohast teise ja kõige hullemad loomulikult olid pangad, kes mängisid Iiri rahvaga pingpongi seetõttu on meil nüüd suured probleemid Iirimaal ja tuleb teha kõikvõimalikud jõupingutused tagamaks, et pettused lõpetataks ja me peame ütlema selgelt, et ka rikkujaid karistatakse nii Euroopa kui kõikidel teistel tasemetel, suur tänu. suur tänu, härra Kelly. härra volinik, palun. härra president, saadikud ma tahaksin tänada raportööri konstruktiivse raporti eest, mis aitab kaasa Euroopa Liidu finantshuvide kaitsele. komisjon hindab seda, et parlament rõhutab, kui oluline on Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide ühine vastutus. ma teeksin paar märkust. mis puudutab rikkumiste teatamist liikmesriikide poolt, siis Olav on äh, paika pannud uue veebipõhise äh, raporteerimissüsteemi, mille nimeks on IMS, rikkumiste juhtimissüsteem. seeläbi on palju paranenud rikkumistest teatamine liikmesriikide poolt, kaasa arvatud nende liikmesriikide poolt, keda te oma raportis kritiseerite. tõukefondid on eriti murettekitav valdkond nii parlamendi kui komisjoni jaoks komisjon on astunud tugevaid samme parandamaks olukorda eriti problemaatilistes valdkondades läbi äh, tegevuskava äh, tõukefondide jaoks kahe tuhande kaheksandast aastast. Äh, sinna juurde, see on, sinna on kaasatud ka lihtsustusmeetmed. mina ja volinik Semeta kavatseme edaspidigi parandada ühtekuuluvuspoliitika juhtimist komisjon kavatseb jälgida, kuidas äh, liikmesriigid tõmbavad kokku kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus aastate programmid ja me kavatseme ka tagada, et äh, uue programmeerimis, uus programmeerimisperiood oleks võimalikult tõhus. me kavatseme koostööd teha ka liikmesriikide ametitega, et nemad täidaksid ka täiesti oma kohustusi, mis on neile peale pandud ka Lissaboni lepinguga suurt edu on saavutatud läbipaistvuse saavutamine, tagamisel äh, Euroopa Liidu kasusaajate hulgas, äh, rahade kasusaajate hulgas. liikmesriikide ülesanne on kasusaajad avalikustada ja info peab olema avalikustatud iga liikmesriigi ühtsel äh, veebileheküljel et liikmesriikidel oleks juurdepääs parem nendele veebilehekülgedele, on lingid nendele veebilehekülgedel olemas Euroopa veebileheküljel. nüüd Euroopa, Olav. ma tänan teid teie töö, toetuse eest Olavi tööle. ma nõustun sellega, et Olav peaks keskenduma juurdluste läbiviimisele, kuigi Olav, Olavil on ka teisi olulisi kohustusi, eriti pettuste ennetuses me nõustume ka, et Olav peaks keskenduma olulisematele juhtudele ja et väiksemate pettustega peaks tegelema teised ametid. kahe tuhande kaheksandal aastal vaatas Olav üle äh, finantsjärelevalve järelmenetluse äh, ja pani paika minimaalsed lävendid. volinik Semeta on ära märkinud teie äh, märkused Olavi töö kohta siseauditi kohal Olav ja IAS on kahe tuhande kolmandast aastast juba tihedat koostööd teinud, eh, nad jagavad infot ja toetavad üksteist nii eh, ka koolituses, parandamaks nende personali eh, teadmisi. Olav on valmis I-, IAAS-iga veel tihedamatki koostööd tegema. mis puudutab menetlusõigust, siis kahe tuhande üheksanda aasta detsembris võeti vastu uus reeglistik, see saadeti ka parlamendile juba edasi ja see annab pa-, paika selged suunised Olafi personalile. uued as-, aspektid pannakse paika Olafi määrustiku ülevaatamismenetluse käigus. samuti tuletaksime meelde Olafi õigusreformi dokumenti, mis saadetakse komisjonile ja nõu-, nõukogule ja parlamendile enne suvevaheaega juuli eelarve kontrollikomisjoni koosolekus tutvust, koosolekul tutvustame me seda. me kavatseme edasigi tegutseda Olafi tõhususe parandamisel ja Euroopa maksumaksjate raha kaitsmisel, suur tänu. suur tänu, härra volinik, seda, selle küsimuse hääle, üle hääletame me homme, proua Pasescu palun pange minu kõne selles küsimuses ka ikkagi protokolli kirja. Äh, kuigi mul läksid need äh, teemad segamini. jah, teie kõne pannakse ka protokolli kirja selle päevakorrapunkti all. Teie jõupingutus